Good morning, everybody. Good... tere hommikust, kallid kolleegid. meil on tööd väga palju, aega väga vähe. mis tähendab seda, et meil on väga vähe aega esimesele väga huvitavale päevakorrapunktile ja seetõttu ma tahaksin tööga kohe alustada ma näen, et kõik need saadikud, kes peaksid siin olema, esimeseks päevakorrapunktiks on juba kohale jõudnud. ma tahan rääkida, milline on meie keeleline profiil täna. kahjuks ei ole meil tõlget taani, malta, horvaatia ja iiri keelde. me peame äh, kiitma heaks koordinaatorit ühte soovituse, mis puudutab raportööri määramise, määramist. härra Corrao on määratud raportööriks raporti osas, mis puudutab automaatset andmete vahetust sõidukite registreerimise koha pealt Portugalis. kas komisjon toetab seda koordinaatorite soovitust? tundub, et vastuväiteid ei ole, siis ma eeldan, et seda toetatakse. siis delegeeritud ja rakendusaktid kolm toimikut delegeeritud määrus kolmeteistkümnendast detsembrist kaks tuhat seitseteist, mis puudutab Sri Lankat, Trinidad ja Tobago ning Tunis, Tuneesia lisamist tabelisse punkti üks lisas pärast vaadates tähtaegu ning äh, pärast vaadates läbi taotlused, siis äh, algas kirjalik menetlus ning äh, Liibe ja Econi koordinaatorite vahel jõuti kokkuleppele ja äh, muudatuse tähtajaks pandi paika kahekümne kolmas jaanuar kell viis õhtul. ühine Econi libe komisjoni kohtumine leiab aset kahekümne üheksandal jaanuaril äh, kaheksateist kolmekümnest kuni kella kaheksani õhtul ja võib-olla hääletatakse ka äh, ettepaneku eest tagasi lükata äh, ja kuueteistkümnes jaanuar kaks tuhat kaheksateist Euroopa Parlament sai komisjoni rakendusmääruse, millega pannakse paika reeglid direktiivi kaks tuhat kuusteist murd üksteist nelikümmend kaheksa rakendamiseks, mis puudutab äh, konkreetset elemente, mida peavad arvesse võtma digitaalteenuste pakkujad Ehm, alusakt puudutab ehm, võrgustike ja infosüsteemide turvalisust üle kogu Euroopa Liidu ja veel üks teadaanne ka, mis ma pean tegema kuueteistkümnendal jaanuaril. Euroopa Parlament sai komisjoni rakendusotsuse, millega äh, Äh, määrati ära äh, lisadokumentide nimekiri, mida tuleb esitada äh, taotlemaks lühiajalisi viisasid Austraalias, Bangladeshis, Etioopias, Lõuna-Aafrikas, Tais ja Zambias. libe liikmetele on uudiskirjaga kõik see teave edastatud ja väga oluline on ka see täna, et meil on täna elektrooniline hääletus, mis algab kell üksteist. palun vaadake ja kontrollige üle, et teil on kaardid kaasas ja kui nüüd äh, protokollidel kellelgi vastuväiteid ei ole, me kiidame need kõik heaks, see puudutab siis kuuenda novembri ja kaheksa detsembri, kaheksanda detsembri koosoleku protokolli ja liigume nüüd edasi päevakorra sisuliste punktide juurde. me kuulame ära äh, delegatsiooni aruande projekti, äh, mis puudutab libe delegatsiooni külaskäiku Maltale mis leidis aset kolmekümnendast novembrist esimese detsembrini kaks tuhat seitseteist. ma tahaksin ka endise vanakomisjoni liikmeid siin tervitada, kes siia on kohale tulnud aruteluks. tervitan ka mm, Malta justiitsministrit härra Owen Bonicit, kes on palunud äh, siin osaleda ja ma sain ka teada, et äh, äh, Äh, proua Caruana äh, pojad on ka siia tulnud, äh, me tervitame neid ja avaldame teile sügavat kaastunnet. liigume siis edasi töö juurde, nagu te teate, siis see missioon oli koordinaatorite otsusel ja e-, e-, esimest konverentsi taotlusel palune, tuginev esimeste konverentsi juhatus otsustas, et kaheksa liiget peaks olema seal delegatsioonis, igast fraktsioonist üks ja Nad peaksid olema eh, libe ja pana komisjoni liikmed ja nad peaksid siis minema Maltale ja annan nüüd kohe sõna Anna Gomesile, kes oli delegatsiooni juhtaja, eh, selleks et ta saaks rääkida, millised eh, olid peamised leiud, mida tehti selle missiooni käigus. niisiis ma annan proua Gomesile sõna kümneks minutiks, kuna meil on aega vähe, siis rohkem aega kahjuks ei ole ja siis pärast seda saavad teised sõnavõtjad kaks minutit. ma olen ajaga väga-väga range selleks, et kõik saaksid täna hommikul sõna võtta. proua Gomes, sõna on teil aitäh! kõigepealt äh, ka mina tahaksin äh, tervitada siin härra ministrit äh, see on just see, mida me soovime, me tahame jätkata suhtlust Malta ametivõimude ja sidusrühmadega selleks, et selgitada neid asju, mida on vaja selgitada kui lugeda seda aruannet, mille me koostasime, siis kõik näevad, et see on tõesti äh, vajalik. see äh, raport äh, kirjeldab seda, mida me kogesime Malka, Maltal ja ma tahaksin loomulikult tervitada ka kolme meie seast lahkunud Daphne Caruana Galizia poega ja eh, loomulikult eh, edastan ka omapoolsed eh, kaastundavaldused perekonnale. nagu ma ütlesin, siis see raport või aruanne on kirjeldav. me teame me, me kirjeldasime seal seda, mida me Maltal tegime, mida meile seal räägiti, saadikud loomulikult äh, valmistasid ennast ette, informeerisid ennast äh, selleks, et teada, mida küsida ja said ka vastuseid. Äh, selle dokumendi teine osa on väga oluline, kus me toome välja ähm, peamised leiud, ma ei hakka neid praegu siin ette lugema ja me teeme ka omapoolseid soovitusi. soovitusi Malta ametivõimudele, soovitusi ka Euroopa ametivõimudele Äh, seda äh, sellepärast, et Malta puhul me äh, räägime teemast, mis ei puuduta mitte ainult Maldat, vaid meid kõiki Euroopa Liitu tervikuna. ja see mõjutab meid kõiki, sest et sellel on mõjusid ka ähm, sellistes valdkondades nagu korruptsioon ja rahapesu, ehk siis see teema puudutab meid kõiki laiemalt ja meie julgeolekut mõjutab see ka praegusel hetkel minu avaldus eh, siin on eh, kasulikum, kui ma jään faktide juurde. kui ma mainin neid fakte, mis eh, siis selgusid meie kontaktidest Maltaga. kõigepealt on kaks inimest, kes paljastati Panama dokumentides ning seal nende Äh, üle koostati ka äh, Maltal äh, raportid, aga nad on ikkagi valitsuses, üks on minister, ministri, ja teine on peaministri kabineti ülem, härra Schembri. Need on faktid. Need on inimesed, keda peetakse korrumpeerunuks, seda arvatakse kogu ähm, riigis äh, Äh, aga vaatamata nende kohta koostatud dokumentidele politsei midagi ette ei võtnud. Ähm, äh, politsei äh, ja peaprokurör ei tegutsenud, kuid vaatamata sellele on viis pooleliolevat kohtuasja ja kui leitakse, et seal on teatud elemente, siis politsei peab tegutsema Äh, sellele järgnevalt ning need äh, viis kohtuasja on sellised, äh, millest ühte blokeerib valitsus ja see puudutab neid poliitiliselt paljastatud isikuid, keda mainiti rahapesu andmebüroo raportites ja Panama komisjoni raportites ja üks traagiline fakt on ka see, et proua Daphne Caruana Galicia mõrvati ning tema oli blogipidaja, ajakirjanik, kes tegeles korruptsiooni paljastamisega ning eh, nende inimeste paljastamisega, ehm, kes tulid välja ka Panama dokumentidest. kaks päeva pärast seda, kui me Maltalt lahkusime, eh, siis Äh, selle äh, mõrva äh, peamised kahtlusalused leidi üles, nad on vahistatud, kui nüüd vahel midagi juhtus, siis nad lähevad kohtu ette ja ma loodan, et on võimalik selgeks teha, kes selle mõrva tellis, sellepärast et ilmselge on see, et kriminaalse maailma tegelased olid selle pommitamise taga ja nüüd on küsimusi selles, kes see täpselt oli ja mis eesmärgil seda tehti väga häiriv on see, et perekond kurdab, et neid ei ole teavitatud, neid ei ole teavitatud sellest, et need inimesed on nüüd kätte saadud isegi teatud aspektid, eh, mis on teat-, seotud eh, perekonna ja uurivate ametivõimude vahelise suhtlusega, et isegi sellist suhtlust ei ole olnud. ja veel üks fakt on see, et endine Malta volinik härra John Daly, eh, kes oli sunnitud tagasi astuma väga tõsiste korruptsiooni altkäemaksu süüdistuste tõttu, vaatamata sellele, et tema suhtes viidi läbi väga üksikasjalik Olavi uurimine eh, ja ka eh, tema kohta koostati Malta rahapesu andmebüroo eh, raport, siis temaga ei juhtunud mitte midagi, talle ei esitatud süüdistust ning temast sai peaministri nõuandja. ja see on väga oluline, sellepärast et sageli Malta puhul me kuuleme mm, seda, et kaks peamist parteid nagelevad omavahel, aga eh, tegelikult see inimene oli eh, rahvuslikust parteist ja ta sai teise partei eh, peaministri nõuandjaks mm, miks ei tegutsetud, milline on siin äh, asjadevaheline side, see on kõik väga oluline, aga seda ei ole uuritud. veel üks fakt, härra Ferry äh, Äh, on äh, üks oluline siseinfo edastada, edastaja, kellega me äh, kohtusime ka. ja tema vabastati oma töökohalt, teda palus kaitset kui siseinfo edastaja. kui kaks, kuid kaks kuud on möödunud ning meie oleme politseijuhti äh, survestanud äh, teda kaitsma, see on tema jaoks ja tema mm, pere jaoks väga oluline, ta ei ole veel seda äh, kaitset saanud ning tal on palutud kõigepealt avaldada kogu see informatsioon valitsusele, mil, millele tal juurdepääs on. veel üks fakt, müüakse passe Äh, kodakondsust, selleks on programm, individuaalsete investeeringute programm paika pandud ja on tõendusmaterjale selle kohta, et see on väga korrumpeerunud ettevõtmine, Nexia ja teised on kaasatud sellesse, äh, Panama dokumendid on ka äh, seda paljastanud ähm, Maltal on äh, nimekiri inimestest, kellele ähm, naturalisatsiooni korras on kodakondsus andu, antud, aga miks avalikult seda kõike ei ole tehtud veel, on meie jaoks häiriv, meie ei ole seda täpset infot saanud. veel üks fakt on see, et on väga häiriv suhe Pilatuse panga Äh, mis on uuring, uurimiste keskmeks ka ning äh, Aserbaidžaani äh, vahel ja meie oleme saanud väga hiljuti ähm, Pilatuse pangalt ähm, edasist infot, ma ei ole seda veel jõudnud äh, detailselt analüüsida, aga seda kindlasti tehakse, aga asjaolu on selge, et seos on olemas, panga ärimudel on üsna mittejätkusuutlik, ka see on fakt ja see peaks äh, meile muret valmistama, aga ka Malta valitsusele peaks see muret valmistama, veel üks fakt rahapesuvastane neljas direktiiv, mis peaks olema eh, eelmise aasta juunist kõikides liikmesriikides kehtiv, ei eh, ole veel eh, rakendust leidnud Maltal. ma võiksin veel siin erinevaid fakte välja tuua, laimamisjuhtumid Malta ajakirjanike suhtes ja nii edasi, aga mul on küsimusi ja ma tahaksin ka küsimusi, kui eh, selleks vähegi aega on, ma tahaksin esitada küsimusi ministrile, eh, kes siia tuli, selleks et meiega rääkida, see on väga oluline. Ehm, ja eh, Need küsimused ongi seotud nende faktidega, mida ma mainisin ja ka vastustega. ja, ja ma tahaksin tõesti nendele vastuseid. üks küsimus praegusel hetkel minu poolt ka. Äh, proua Daphne Caruana Galizia avaldas äh, kolmekümne esimesel mail eelmisel aastal äh, hulga e-kirju, mis näitasid, et siin olev minister, peaminister ja teised valitsuse liikmed koos NLN partneritega, mis on ettevõte, mis tegeleb passide müümise kava elluviimisega. Äh, ähvardasid ähm, rahaliselt ähm, viimaks asju äh, Ühendkuningriigi kohtutesse proua Kalitse äh, vastu ja tegelikult on kummaline, et selline riiklikul tasandil ametivõimude vaheline ähm, vandenõu on ajakirjaniku ja blogija vastu. kuidas sellist asja on võimalik selgitada, seda ma tahaksin küsida härra ministrilt, ootaksin selgitusi, loomulikult on veel väga palju teisi küsimusi ka, aga selle kümne minuti jooksul, mis mulle anti, ei saa ma neid kõiki esitada, aitäh! suur tänu, proua Kames! jällegi võimatu ülesanne, sellepärast et meil on tegelikult ette nähtud üks tund meie tänasel koosolekul selle teema jaoks ja, ja kõnelejaid on väga palju. eks siis näis, kuidas need asjad kujunevad, kõigepealt koordinaatorid, libekoordinaatorid ja panakoordinaatorid. seejärel need, kes osalesid lähetusel ja seejärel teised komisjoni liikmed. ja ma tõesti palun piirduge alla kahe minutiga, sellepärast et muidu ei saa isegi liikmed sõna. kui me nii pikalt räägime, isegi siis, kui me endast parima anname. proua Metsola saab sõna kõigepealt. suur tänu, esimees, kõigepealt tahaksin tänada delegatsiooni tehtud töö eest, otsusekindla ja põhjaliku tegutsemise eest rasketes tingimustes. see Äh, käitumine, mis äh, välja tuli, ei iseloomusta enamust Malta kodanikest, aga see näitab, et muutust on vaja ja vaja on kiiresti. kohtuti peaministri, kodanikuühiste, ühiskonna esindajatega, peakohtunikuga, politsei esindajatega, kodanikuühiskonna esindajatega ja pilt oli selge tegelikult ei olnud vaja Euroopa Parlamendi liikmete delegatsiooni selleks, et öelda, et olukord on äh, rabav, politsei ei ole uurinud äh, süüdistusi äh, korruptsiooni, rahapesuga seoses, korruptiivsete pankadega seoses. selge on see, et tuleb kaitsta rikkumistest teatajaid, et ajakirjanikud peaksid saama kirjutada, ilma et neid äh, selle pärast maha notitakse ja see karistamatuse kultuur tuleb lõpetada, see oli teada. meie peaminister lihtsalt äh, muiates ähm, tegi näo, nagu oleks tegemist ühise viisiga ja tema enda saadikud seisid Euroopa Nõukogu ees, et öelda äh, Daphne Caruana Galizia poegadele, et ähm, Maltas on kõik korras ja tema ema võis kirjutada, mida ta tahab. pojad ütlesid, et kuidas te võite seda väita, kui ta tapeti selle eest, mida ta kirjutas, siis näe, nüüd näete, kuidas valitsus toimub. meie peaminister on äh, jahtinud mind, kodanikuühiskonda, mu Malta äh, kolleege ja kõiki delegatsiooni liikmeid, äh, Anna Gomes muuhulgas. ja nad jätkavad oma tegevust, aga meie ei kohku tagasi. meie astume üles selle vastu, sellepärast et kui me seda teeme, siis meie ei lange. Malta äh, on ära teeninud selle, et kord oleks majas mitte ainult paberil, kus ei kasutataks seadust ära selleks, et kurjategijaid kaitsta ja kus ajakirjanikud saaksid kirjutada ilma, et neid sellepärast õhtu, õhku lastaks. nii peaks õigusriigi põhimõte toimima ja meie peame näitama kõigile, et Malta ühiskonda ei tohiks iseloomustada selliste kurjategijate ja pättidega ja meie anname endast parima, et muutused ellu viidakse. suur tänu, proua Metsola, proua Sippel! suur tänu! kõigepealt meil oli Panama dokumendid, dokumentide uurimiskomisjon, siis tuli äh, paradiisi dokumentide skandaal ja seda sellepärast, et ajakirjanikud tegid oma väga head tööd ja õige pea tõenäoliselt luuakse veel üks komisjon. kas Panama ja paradiisi dokumentide sisu viis meid Maltat külastama? ei. ajakirjaniku mõrv oli meie ajendiks. ja siin peame rääkima kahest asjast. kõigepealt küsimus, mille on tõstatanud kõik ajakirjanik, ajakirjandused, väljaanded, rahapesu, korruptsioon, kas tegemist on individuaalse juhtumiga või süstemaatilise nähtusega ja mis on veelgi murettekitavam, on küsimus, kes nõudis ajakirjaniku tapmist, kes selle tellis meil on vaja põhjalikumat uurimistegevust, me peame uurima, mis toimub. ning äh, kontrollima mõlemat teemat ja selleks loodetavasti moodustatakse täiendav komisjon Euroopa Parlamendi kojas. ja Malta justiitsminister toetab meid, olen veendunud, et tal on omaenda seisukohad selle kohta, kuidas raportile reageerida aga kui vähegi võimalik, siis ma tahaksin veel ühe küsimuse lisada. ja kui ta ei äh, saa aja põhjusel meie küsimustele vastata, siis äh, võib-olla vastab ta hiljem äh, kirjalikult Euroopa Nõukogu teostab pidevat järelevalvet ähm, advokatuuri üle ja äh, mis on see viimane analüüs ja kuidas on äh, kohtute töö analüüsiga Maltas? kas te uurite äh, uurite Daphne Caruana Galizia süüdistusi või mitte? ja nüüd siis Panama kokkuhoiu koordinaator äh, sotsiaaldemokraatide hulgas, härra Siimann. aitäh! esimees, ootan, kuni kõrvaklapid pähe saavad. ka mina tänan delegatsiooni koostatud raporti eest ja jällegi vastandatakse meid väga paljude küsimärkidega. tegemist on ühe liikmesriigiga, mida need küsimärgid puudutavad ja see ei ole esimene kord, kui me Panama uurimiskomisjoni uuringute raames ja ka varasemate erikomisjonide tööga äh, siis takse üks ja takse kaks äh, komisjonis tegelesime siis maksudest kõrvalehoidmisega liikmesriigis. ja meile on tõesti antud infot äh, sündmuste kohta, mida tuleb kontrollida. on väga tähtis, et parlament paneks nüüd märgi maha, et me tõesti jätkame tehtud tööd, et me kutsume kokku uue erikomisjoni, mis tegeleks ka nende küsimusega, mis tõstatas proua Gomes Malta kohta. aga siin on ka teisi küsimusi teiste liikmesriikide kohta, mis vajavad selgitamist ja lahendamist. meie töö peab olema väga selge, õiglane ja mõistetav ja nende kriteeriumite puhul, mis me paika paneme, peame me selgelt välja ütlema, et äh, liikmesriikide õigused ja kohustused on täpselt samasugused nagu kolmandatel riikidel, nii nagu komisjon need on paika pannud. nüüd Euroopa Komisjoni vastu võetud maksapara-, maksuparadiiside nimekiri. seal ju nüüd öeldi, et midagi muutub, aga samas võeti terve rida riike sealt liikmes, sealt nimekirjast maha. kui me nüüd vaatame aga, mida me täna arutame, siis nii Malta kui ka teiste tõstatatud riikide puhul tuleb meil siiski tunnistada, et siin kojas tuleb meil väga täpselt uurida, mis on tõstatatud süüdistuste ja küsimuste taga ja mida saaks parlament Euroopa Liit teha ja millised peaksid olema meie järeldused, aga just selleks ongi meil vaja põhjalikke uuringuid, enne kui me saame neid järeldusi teha. aitäh, härra Siimon, järgmisena härra Luke, palun, ECR fraktsioonist koordinaator. aitäh, esimees, ka mina tänan delegatsiooni mis käis Maltal. nüüd tuleks tõstatada küsimus, mis oleks saanud siis, kui vähemalt Euroopa Parlament oleks saatnud delegatsiooni Maltale pärast seda, kui Daphne Caruana Galizia täiesti skandaalselt mõrvati kes on tegelenud nende sündmuste ja oludega, mis praegu Maltal valitsevad. praegu tuleb ju sellest raportist äh, selgelt välja, et tegemist ei ole mingi eraldiseisva kuriteoga, tegemist on korra poliitiliste probleemidega äh, ja defitsiitidega ning see tähendab seda, et juurdlusbürood ei tööta korralikult, nende töö on väga aeglane ja korruptsioon on laialt levinud, altkäemaksu andmine samamoodi ja et see pole absoluutselt kooskõlas demokraatliku riigi toimimisega aga samal ajal kõik on nõus sellega, et hääli ostetakse ja et on võimalik osta ka kodakondsust ja seejuures ei tehta isegi mitte selgeks, et kellele seda kodakondsust müüakse. tegemist on korrapoliitiliste probleemidega, millega tuleb tegeleda. ja nüüd tekib meil küsimus, kuidas sellesse suhtuda. Euroopa Parlament ei saa hoolitseda lepingute täitmise eest ja seda kontrollida. see ülesanne on komisjonil. meil ei ole ka piisavalt ressursse, et kogu aeg Maltal kohal käia ja vaadata, mis seal toimub. aga meil on vaja nüüd tõesti leida mingi kooskäimise foorum, kus me saaksime täpselt vaadata, mis Maltal toimub ja kas tõstatatud puudusid tega tegeletakse ja kas neid kõrvaldatakse. Need on need ülesanded, millega meil tuleb tegeleda selleks, et äh, äh Daphne Caruana Galizia mõrv ja kõik need puudused, mis välja toodi, ei jääks sahtlipõhja tolmama, vaid et tõesti midagi juhtuks. aitäh! suur tänu! ALDE koordinaator proua Infeld. suur tänu, proua esimees! tahaksin äh, tervitada Caravana Galizia vendasid siin, väga hea meel, et te olete siin, mul on hea meel ka, et no minister on kohal. pean tunnistama, et kui ma raportit lugesin, siis olin nüüd avatud, olime kuulnud juttu korruptsioonist, aga siis, kui ma lugesin üksikasju, siis ma olin lausa rabatud, selliseid asju Euroopa Liidus iga päev just ei näe. Äh, tegemist on siis selliste süngete äh, tavadega, et äh, keegi leidis, et äh, selle eest võib lausa mõrva toime panna. selle kalevi alla pühimis, pühkimise nimel. Äh, peaminister Muscat oli kunagi Euroopa Parlamendis ja Ähm, praegu on Euroopa, ta petnud Euroopa kodanikke, seetõttu on tegemist meie jaoks tähtsa küsimusega ja Euroopa rollil on, Euroopa Liidul on väga tähtis roll, seda selgitades Euroopa Liit on nii tugev, nagu tema kõige nõrgem lüli ja Malta on muutumas nõrgaks lüliks. mida see kõik tähendab politsei ja justiitsvaldkonna koostööle, nagu näiteks finantsluureüksusele Europolis? kui me ei saa usaldada informatsiooni, mida meie süsteemi sisestatakse, siis mida me teeme? ja me peame lähtuma äh, sellest eeldusest, et äh, ikkagi peetakse eeskirjadest kinni. mul on mõned küsimused ministrile ja ka Euroopa Komisjonile. Daphne Caruana Galizia mõrv leidis aset kolm kuud tagasi ning äh, mi-, mida on vahepeal saavutatud uurimistegevuse käigus. ja kui nende kolme inimese vahistamist, millest oleme kuulnud, peaks tõsiselt võtma, ma ei ole küll politseinik, aga olen lugenud sellest ajalehest, mulle tundub, et tegemist on lihtsalt äh, vaatemänguga. tegemist oli poliitilise mõrvaga, keegi ei tahtnud varastada ära tema kotti. mulle ei tundu see süüdistus tõsine. ja kuidas on siis ähm, peauurija sõltumatusega lood? ja siis nõndanimetatud kuldsed viisad. meil on sarnaseid süsteeme teistes liikmesriikides, Malta on võib-olla selle lihtsalt äh, veel sammuke edasi viinud ja me peame lõpuks mõtlema selle üle, kuidas me hakkame näiteks reguleerima äh, viibimisõigust äh, sisserändajatele. ja ma tahaksin teada, kui palju raha selle projektiga tegelikult sisse toodi ja kui palju selliseid kuldseid viisasid on antud. mul on tunne, et me toome praegu väga palju sisse kuritegelikke vahendeid. ja viimane, viimane küsimus, proua esimees. komisjon on otsustanud iga-aastase korruptsiooniaruande tühistada ning äh, korruptsiooniga tegeletakse Euroopa poolaasta raames. ma tahaksin komisjonilt teada, et mida me sellisel puhul ette võtame, kui meil ei ole aastast äh, korruptsiooniaruannet? ALDE koordinaator proua Pagasa. ma palun tõesti, piirduge kahe minutiga. muidu me ei saa asjadega ühele poole ja teised kolleegid ei saagi sõna. palun, proua Pagatsa. Sí, por supuesto, presidenta. Mire, yo quiero dar las gracias a los parlamentarios que han realizado. Suur tänu, tahaksin tänada neid Euroopa Parlamendi liikmeid, kes käisid selles lähetuses. Ähm, suur tänu kogu selle info eest, see, mis on päevavalgele tulnud, on äh, lihtsalt kohutav. Need ähm, isiklikud investeerimisprogrammid ja nimekiri, need tuleks äh, ka meile kättesaadavaks muuta. meie võib-olla ei ole küll aluslepingute kaitsjad, aga meil on oma poliitiline pädevus. tegemist on ju parlamendiga ja mina leian, et meil on poliitiline ning moraalnegi vastutus uurida, mis seal toimub. ja mis juhtus Daphne Caruana Galiziaga. me ei saa istuda lihtsalt käed rüpes, me, meil on kohustus seda teha. me peame edasi tegutsema. peame midagi ette võtma, lähtuvalt sellest, mis, mida uuringud on välja toonud meie töö ei ole veel lõppenud. Äh, artiklit kaks, äh, oh, oh, artikkel kaks käivitub, kui me vaatame, mis Maltas juhtub äh, ja loodetavasti need, kes Maltal käisid, saavad anda meile veel täiendavat informatsiooni. Panama komisjoni koordinaator roheliste hulgast, härra Kiigol, palun. suur tänu kõigepealt suur tänu koostöö eest viimase aasta jooksul, kallid kolleegid. aitäh ka ministrile, aitäh Daphne Galisi poegadele selle eest, et nad jällegi siia tulid. ma tahaksin, et teha ettepaneku, et ähm, katsume siiski leida võimaluse ka neile sõna andmiseks, äh, sellepärast et äh, oleks ainult äh, iseenesestmõistetav, et nemadki saaksid välja öelda, mida nemad Euroopa Parlamendilt ootavad. ma ei taha ta,, taha hakata eelkõnelejate sõnavõtte kordama, aga viimase visiidi käigus kõige ilmsemalt tuli välja see, et tegemist ei ole ainult rahapesu puudutava probleemiga ja Panama dokumente puudutava probleemiga, vaid Maltal valitseb hoopis süstemaatilisem karistamatuse tunne. ei ole mitte ühtegi praktiliselt ähm, korruptsioonijuhtumit kõrgemal tasemel, mis oleks viinud kaasa äh, kohtuprotsessi ja kaas äh, ja, ja nii edasi. uuringud, mida ei uurita piisavalt, äh, haiglate rahast, haiglate erastamine, mida ei uurita põhjalikult ja kui äh, tegemist on liikmesriigiga, mille puhul peakohtunik ütleb, et õigusriigi põhimõtet õõnestatakse. näiteid on palju. on olnud tõendeid ka sellest, äh, kuidas valijaid on mõjutatud äh, avalike lepingutega ja nii edasi ja nii edasi. seetõttu tuleb tõsiselt võtta seda asja Äh, XRBT puhul samuti tuleb olla tõsi, tuleb olla ka põhjalik, äh, hoolsuskohustust ei täidetud äh, ja ikkagi uurimist ei tee toimunud. olukord peab muutuma ja seetõttu ma paluksin, et komisjon teeks oma töö ära, räägiks asjadest meiega ning ma loodan, et ka Euroopa Parlament jätkab oma tööd. mul on üks küsimus ministrile, kas võiksite informeerida parlamenti arvamuste vahetusest Euroopa Komisjoniga, ma tean, et selline arvamuste vahetus leiab aset, sellepärast et komisjon uurib neid süüdistusi, kas te võiksite Euroopa Parlamenti informeerida sellest, mida teie selle kohta ütlesite, kas võiksite seda teha kirjalikult, sellest oleks tõesti meie töös kasu. suur tänu, härra Kiigold! olen teie ettepanekuga nõus. peaksime andma proua Daphne Caruana poegadele samuti sõna. Teie samuti osalesite, osalesite delegatsiooni äh, lähetuses, nii et äh, ehk annate oma kaks äh, minutit lähetuse liikmena Daphne Caruana Galizia poegadele. jah, mõistagi, nõustub härra Kiigolt ja proua Kappel ENF-i nimel, palun. We uh, all the coordinators uh, spoke, so we turn now to the members. paistab, et kõik koordinaatorid on ära kõnelenud, nii et uh, siis uh, need, kes osalesid delegatsioonis, uh, härra Kaasa saab sõna, palun. suur tänu, proua esimees kõigepealt tahaksin tänada kolleege professionaalse töö eest selle raporti koostamisel. raport on selge ja teemad, mille kallal tuleb tööd teha, on samuti selged. meie peamiseks mureks on see, et valitsustasandi kõrgematel tasanditel olevad isikud, nagu selgus, on osalenud kuritegevuses ja samas jäänud ametisse ka tänaseni. rahapesu ähm, struktuuride korraldajad ähm, on endiselt lin-, äh, litsentsitud ja pangad tegutsevad edasi, kes on selle rahapesuga tegutsenud. ja samal ajal on äh, rahapesu andmebüroo äh, soovitused ja ähm, taotlused jäänud vastuseta. sellises kontekstis tapeti Daphne Caruana Galizia ja Nexia BT saab endiselt äh, riiklikke lepinguid. Owen Bonici on täna meie ees, aga mida ta meile räägib? tõenäoliselt räägib ta meile seda, et valitsus võttis vastu rikkumistest teatajate seaduse, aga nad ei räägi seda, et nad kaitsevad ainult neid rikkumistest teatajaid, kes toetavad äh, tema valitsust. ta räägib meile korruptsiooniseadusest, äh, aga ei räägi sellest, et nad on muutnud rahapesu andme andmebüroo äh, pantvangiks ja politsei samuti. Nad räägivad, ta räägib meile sellest, et on võetud vastu uus meediaseadus, kuid ta ei räägi sellest, et Daphne Caruanaga liitse varad olid külmutatud, kui ta mõrvati selle õigusliku tegevuse pärast tema enda erakonna aseesimehe poolt. ta ei räägi meile ka sellest, et peaminister on äh, esitanud apellatsiooni, et äh, hoida ära kõige olulisemate paljastuste uurimise. Äh, äh, meie siin aga võitleme Malta eest ja korruptiivse valitsuse vastu uh,. Grappini, please. suur tänu ja proua Grappini, palun. <clears throat> suur tänu. ma olen väga tänulik, et sain osaleda Malta delegatsiooni visiidil ja teeksin omalt poolt järeldused, ähm, eh, kolleegid on küll juba paljust rääkinud. kõigepealt ma leian, et analüüsiperiood on liiga lühike, ma arvan, et me ei peaks selle raportiga ja selle analüüsiga piirduma. ma kahtlen, kas äh, me saime tõesti kohtuda kõikide asjaosalistega ning sidusrühmadega ning ma arvan, et Malta olukorda tuleks põhjalikumalt analüüsida. meil ei olnud võimalik rääkida kõikide kodanikuühiskonna esindajatega ega massimeedia esindajatega. me ei saanud äh, näiteks äh, peaprokuröri küsimustele, õigusnõuniku küsimustele vastuseid. ma küsisin et temalt, et miks on äh, Daphne Caruana Galizia mõrva uurimine võtnud nii kaua aega ja me ei saanud vastust sellele küsimusele. me tahame saada vastuseid küsimustele ka selle kohta, kas finantsskandaalide artiklid põhinesid äh, täielikul infol või oli seal veel midagi. ma arvan, et me peaksime põhjalikumalt tegutsema, loomulikult me kohtusime kodanikuühenduse organisatsioonide liit, võrgustiku esindajatega, kohtusime ka äh, härra äh, Koljaga, ma ei tea, kui eetiline, aga kõik see on meie peame väga ettevaatlikud olema, me ei saa lihtsalt kodanike õigustega või kodanike eludega mängida, selle ärgem unustagem seda, et ajakirjanik on äh, juba, üks ajakirjanik on juba hukatud. ja ma arvan, et Malta peaks paremini määratletama kodanike õigus äh, sõnavabadusele. Äh, kohtusime härra Ostenkaadiga, kes oli minister ja kes oli seotud üüratu naftaskandaaliga ja korruptsiooniskandaaliga sellega seoses räägiti Šveitsi pangakontodest ja nii edasi ja nii edasi. rääkigem nendest asjadest äh, põhjalikult ja mõelgem äh, Malta kodanike õigustele ning äh, turvalisusele. ühesõnaga, ma arvan, et me peaksime põhjalikumalt analüüsima. kolleeg Hadži Georgia. suur tänu tahaksin tänada proua Koomest ja kõiki teisi delegatsiooni liikmeid meie koostöö oli suurepärane. ka mind kohutasid selle lähetuse tulemused. aga tahaksin rõh-, rõhutada, et tegemist ei ole Malta probleemiga, tegemist on Euroopa probleemiga. ja kui meie seda ei näe, siis me ei suuda ka Maltat aidata. Maltas on väga mustad jõud ja olukorra, olukord on sünge. sinna tuleb, seda tuleb selgitada, võtame näiteks Pilatuse panga. kuidas me saame põhjendada seda, et seal on ainult sada kolmkümmend, saja kolmekümne aktsionäri hulgas ja samas on väga palju rahasid hoiust-, hoiustatud? see on mõistetamatu ja seda tuleb uurida proua Maria Fimova, rikkumisest teataja, kes rääkis meiega Skype'i teel. tema suhtes on Küproses äh, rakendat-, kehtestatud order, äh, ja ma ei tea, kas see on seotud sellega, et ähm, ta on rikkumisest teataja, proua Koomesele ka kirjutasime kirja peaprokurörile, et küsida nende süüdistuste kohta ja küsisin, miks tema suhtes on välja saadetud rahvusvaheline ning Euroopa vahistamisorder. ja siis äh, proua äh, Galitsia poegadele minu sügav kaastunne suur tänu, nüüd saavad sõna teised meie komisjoni liikmed, kes sõna soovivad, meil on kolm sõnasoovijat. härra Becker, proua Fajon ja härra Šamit. ja nüüd on kõnelejate nimekiri sulgunud, härra Becker, palun tehke lühemalt kui kaks minutit Yes, chair, aitäh, annan endast parima palju tänu kolleegile, kes andis aru visiidi kohta Maltal ja põhilised järeldused, mida me täna saame teha, mitte ainult õigusriigi põhimõtete osas rahapesu küsimuse kohta, vaid ka õudse mõrva kahtlusaluste kohta. seal on tõesti väga õudne taust, korruptsiooni on palju ja ilmselgelt nii politsei kui ka juurdlusasutused kaitsevad neid, valitsuse kõrgem tasand samamoodi. tahan kõigepealt selgeks teha, et Maltas suurepärased inimesed ei ole ära teeninud sellist kuvandit maailmas, et vastutavad, vastutavad valitsusametnikud oleksid pidanud juba kuid tagasi, tagasi astuma. peame Malta rahvast toetama ja jätkama äh, kõrgemate ametnike ja justiitsametnike hukkamõistmist. tegemist on inimestega, kes on ka Malta valitsuses. on täiesti vastuvõetamatu, et kriminaalsed jõud Maltas kutsuvad üles äh, arreteerima Euroopa Parlamendi saadikut David Kaasa, Kaasat. tegemist on meil siin parlamendis inimesega, kes äh, võitleb kogu aeg õigluse jaluleseadmise eest ja Panama äh, komisjonis samamoodi soovib ta, et see õudne mõrv lahenduse leiaks. kutsun kõiki vastutavaid isikuid Maltas äh, kaasa arvatud justiitsministrit üles äh, selgust majja looma. David Kaasat toetame me sajaprotsendiliselt ja teie tegevus ei ole edukas. väärikad inimesed Maltas, tõuske üles, te võite usaldada David Kaasat ja Euroopa Parlamenti. Now uh, Mrs Fajon, please. proua Fajon, palun. aitäh proua esimees, kõigepealt suur tänu meie delegatsioonile selle eest, et nad koostasid selle raporti. siin on äh, väga palju fakte siin raportis ja ka terve rida süüdistusi, mis vajavad äh, uurimist. ja tõesti, tänane arutelu näitab, et väga palju tööd on veel vaja ära teha ja see näitab ka, et äh, see raport ei peegelda mitte ainult ühte arvamust ja et Malta küsimus on väga polariseeritud ja meil on praegu võimatu tervikpilti kokku panna, me saame iga päev uut informatsiooni, me võtame seda tõsiselt, kuid kahjuks äh, meie ei saa läbi viia ametlikke juurdlusi, me saame teha soovitusi, kuid äh, sõltumatu uurimistöö tuleb äh, läbi viia vastutavatel ametivõimudel Maltal ja sellepärast on mul väga hea meel, et justiitsminister on täna siin kohal sain aru, et osa delegatsiooni liikmetest ei saanud kõiki vastuseid ning äh, mitmed isikud, kelle poole pöörduti, olid väga erapoolikud. näiteks tuleks küsida, mis meetmeid on valitsus vastu võtnud selleks, et tagada kohtusüsteemi sõltumatust ja erapooletust ja kuidas äh, need juurdlevad ametid töötavad Maltas ka need, kes tegelevad siis Daphne Caruana Galizia mõrvaga. mul on väga hea meel, et äh, Daphne Caruana Galizia äh, pojad on täna kohal. ma natukene aega tagasi võtsin neid ka vastu ühel üritusel, kus me rääkisime just meediavabadusest, mis on tõesti väga tähtis küsimus. me jätkame faktide kontrollimist ja peame siis dialoogi kõikide huvitavate osapooltega. aitäh, järgmisena härra Sammik, palun. aitäh. kõigepealt äh, tervitan Andrewd ja Matthewd, äh, Daphne Caruana Galizia poegi, kes on täna siin. see õudne Teie ema mõrvamine ei olnud mitte lihtsalt mõrv selleks, et ühte isikut vaigistada. inimest, kes alati väga julgelt võitles äh, tõe eest, aga tegemist on ka rünnakuga meie sõnavabadusele, sest äh, meie sõnavabadus tähendab seda, et me järgime seda, mida Daphne Caruana Galizia üritas saavutada, nimelt välja tuua korruptsioonijuhtumeid. ma tõesti pean välja tooma äh, selle, kui vähe on valitsus teinud selleks, et õigusriigi põhimõtteid sisse viia Maltal. ja ja samamoodi ka Panama komisjoni liikmed nägid seda Maltal. Malta peaministri vastus küsimustele oli, et tema tegeleb ainult sellega, mida ministrid ütlevad Maltal, mitte aga mida ütlevad Euroopa Parlamendi saadikud ja tegelikult ta niimoodi ignoreeris Euroopa rahva häält. me peaksime andma endast parima selleks, et äh, arvamusvabadust kaitsta ja me oleme vastu võtnud ka seaduse, mille kohaselt sellised pangad nagu Pilatus panga ja sellised ettevõtted nagu Henley ja partnerid, äh, et nende tegevus lõpetatakse sellepärast, et see on äh, vastuolus Euroopa Liidu saatustega te,, seadustega. tegemist on väga tõsise tegevusega, sest kui sa vaigistad maha ajakirjanduse, siis sa võitled Euroopa Liidu kodanike öö, äh, õigust saada täpselt teada, mis toimub. aitäh selle väga emotsionaalse sõnavõtu eest, aitäh, et kõneajast kinni pidasid ja nüüd pöördun justiitsministri poole. Teil on viis minutit aega selleks, et küsimustele vastata. ja siis annan sõna komisjonile, sest ka komisjonil on küsimusi. aga ma palun neil ka väga lühidalt sõna võtta ja kahe minuti jooksul siis. nii et minister Bonnici, palun Thank you very much, Madam Chairman um,. Thank you for. aitäh. proua esimees, aitäh, et me saame täna rääkida sellest küsimusest, on ilmselge, et äh, ma ei saa viie minuti jooksul kõikidele küsimustele vastata, aga ma olen alati valmis tulema tagasi ja vastama kõikidele küsimustele, millele te soovite vastust saada valitsusena me tõesti üritame Maltast näidata õiget pilti, pilti, millest teie täna rääkisite, nimelt ei ole õige pilt. see ei ole õige pilt Maltast ja me tõesti tahame jätkata dialoogi sellest, et Maltast välja tuua õige pilt. mõned päevad pärast seda õudset Daphne Caruana Galizia mõrva, mis tõesti šokeeris kõiki nii Maltal kui Euroopas. ja ka mina avaldan kaastunnet äh, Daphne Caruana Galizia perekonnale. ma saan aru, kuidas nad tunnevad, saan aru äh, sellest ängistusest, saan aru, mida nad on tundnud viimastel päevadel. see kõik šokeeris meid kõiki paar päeva pärast äh, Daphne Caruana Galizia mõrva üks suurimaid ajalehti Ehm, viis läbi uuringu õigusriigi põhimõtete kohta Maltas. tegemist on valitsuse suhtes kriitilise ajalehega The Sunday Times of Malta nimelt ja nad küsisid Malta rahvalt, kas nad usuvad äh, Malta kaitsejõududes ja nad ütlesid, et jah. Nad küsisid, kas te usaldate äh, valitsust, seitsekümmend kaks protsenti ütles jah. Nad küsisid rahvalt, kas te usaldate politseid, kuuskümmend üheksa protsenti ütles jah Nad küsisid rahvalt, kas te usaldate meediat, viiskümmend üks protsenti ütles jah. see on väike pilt selle kohta, mida see ajaleheküsitlus äh, näitas. nii et ähm, tuleb tagasi pöörduda selle raporti juurde, kus on tõesti suuri probleeme Malta erinevate institutsioonide rolliga ja öeldakse, et äh, institutsioonid ei tee oma ülesandeid korralikult ja siin raportis on öeldud ka soovitustes, on tehtud soovitusi, mis on täiesti vananenud, võib-olla üldse mitte õiged. Malta siin tsiteeritakse Malta valitsuse otsuseid ja kritiseeritakse neid, kuigi teistes liikmesriikides on sarnased seadused. valitsus on tõesti väga palju reforme läbi viinud, mul on siin terve rida reforme, mida me oleme viimastel aastatel läbi viinud. ja me tahame jätkata seda tööd tõesti pühendunult ja ja seda ei ole siin raportis piisavalt välja toodud üks teie kolleegidest küsis. mina ei katkestanud kedagi, lugupeetud härramees ja mina olen siin selleks, et vastata teie küsimustele. ükskõik kus, millal me oleme avatud konstruktiivsetele aruteludele. meie valitsus soovib, et tõde tuleks päevavalgele. me tahame tõelist pilti Maltast Euroopa Parlamendile, Euroopa institutsioonidele näidata. keegi küsis, et minister, kas te võiksite meile öelda, et kas need kõige tõsisemad süüdistused, et kas neid uuritakse? jah, vastus on jah. Maltal on meil süsteem, kus iga isik saab ükskõik millise informatsiooniga pöörduda äh, uurimisasutuste poole ja see uurimisasutus saab siis uurida absoluutselt kõiki vihjeid, mida neile antakse. ja kõik need äh, kõige tähtsamad äh, ajalehelood, mida Daphne Caruana Galizia kohta äh,, ka neid uurivad juurdlusasutused, äh, kaasa arvatud seda ühte, kus peaminister ise palus juurdlusasutustel uurida neid süüdistusi nii et äh, miks te tahate öelda, et meil ei ole äh, siin seaduste ülimuslikkust äh, ja läbipaistvust Malta, see ei ole tõsi. sest kõik need tõsised süüdistused on leidnud uurimist, seda teevad juurdlusasutused ja nõudnud on seda kas eelmine opositsioonijuht või siis peaminister ise. ja mainiksin ka mõnda reformi, mida me oleme läbi viinud, sest see mõte, et valitsus on õigusriigi põhimõtted prügikasti visanud, on täiesti vale, sellel ei ole mitte mingit põhjust. siin on välja toodud poliitikute rikkumisi. nii et kui Malta poliitikud on korruptiivsed, siis neid võib kogu nende terve eluajal süüdi mõista tooge mulle näide mõnest teisest liikmesriigist, kus oleks sarnane seadusandlus. meil on samamoodi informaatorite kaitseseadus vastu võetud ja mul on väga kahju öelda, et proua Koomes, keda ma väga austan, ei saa päris täpselt aru, kuidas informaatorite kaitseseadus toimib ma ei usu, et see on tema süü, sellepärast et informaatorite kaitseseadused on nii haruldased Euroopas, ei ole väga paljudes riikides selliseid seadusi. Maltal on see seaduse võib-olla kahes-kolmes liikmesriigis veel. aga selleks, et äh, saada kaitset, äh, on vaja infot edastada. niimoodi see informaatorite kaitsesüsteem toimib. ja isegi kui, ja siis, kui infot antakse, siis automaatselt tagatakse ka kaitse. härra Feresi juhtumise puhul ka FMO-l, keda siin täna mainiti, temal oli palju kõhklusi. härra Feres pärast seda, kui tema nimelt soovib äh, informaatorite kaitset, aga ta soovib seda selleks, et teda ei mõistetaks süüdi ühe sätte rikkumise eest. nimelt äh, rahapesu andmebüroo infot ei tohi avalikustada ja need on kõik ju paika pandud nüüd äh, ka põhimõtetes finantsülekannete kohta ei tohi avaldada infot, mis on konfidentsiaalne härra Feres tahab rikkuda seda nõuet ja, ja soovib selleks informaatorite kaitset kasutada. palun äh, lõpetada, ütleb proua esimees. ma ei ole nõus nende väidetega, valede väidetega Malta kohta, et Malta ei tööta palehiigis selles, et olukorda parandada. meil on ka eraldi komisjon kokku kutsutud selleks, nimelt varem kohtunikke nimetasid ametisse poliitikat, aga nüüd me kutsusime kokku komisjoni, mis koosneb sõltumatutest isikutest, seal on ka peakohtunik ja nemad annavad nõu, keda võib kohtunikuks nimetada ja keda mitte ja peale selle neljandat rahapesuvastast direktiivi ja kapitalinõuete direktiivi rakendame me ka. nii et ei ole tõsi, et me ei ole neid direktiive rakendanud, oleme küll, tegime seda võimalikult kiiresti pärast valimisi. Te teate, meil olid juunikuus valimised ja see on nüüd osa meie äh, seadusandlusest. aga veel üks asi. siin on öeldud, et Malta puhul on tõesti Euroopa väärtuste õigusriigi põhimõtete rikkumise tõsiste juhtumitega tegemist. ja tõesti, seda on kohe siin ruumis tunda, et väidetakse, et meie õiguste riigi põhimõtetest kinni ei pea ja et risk on suur. tahan teile öelda, et peaminister ja ka opositsiooni juht Maltal on kinnitanud, et see ei ole nii. eile opositsiooni juht ütles, et tema on täiesti vastu sellistele avaldustele, et me rikume seaduste ülimuslikkust ja Euroopa väärtusi. ja ta väga selgelt ütles selle avalduse välja ja ta ka ei näe mitte mingit põhjust, miks käivitada artikkel seitse Malta vastu. see oli see, mida tahtsin Euroopa Parlamendis öelda ja kutsuksin Euroopa Parlamendi liikmeid üles osalema konstruktiivses arutelus, siiras arutelus. meie oleme siin selleks, et anda vastuseid, esitleda õiget pilti sellest, mis toimub Maltas ja mida meie teeme selleks, et tugevdada õigusriigi põhimõtteid, sest need on meile südamelähedased, need on meie demokraatia aluseks, meie Euroopa väärtuste aluseks ja see on ka põhjus, miks sellised inimesed nagu mina ja ülejäänud valitsus on pühendanud kogu oma elu ja karjääri sellele, et teha Maltast parem paik. aitäh, härra Bonici! Sven Kiigold äh, sekkub ja ütleb, et see on täiesti uskumatu, mida siin praegu öeldi, tahtsin seda praegu välja öelda. palun vaikust ja korda, pöördun nüüd komisjoni poole. Aristoteles Kavrisonadis, äh, teil on kaks minutit äh, aega ja hästi lühidalt tõesti palun. aitäh mis puudutab rahapesuvastast direktiivi, siis detsembris kaks tuhat seitseteist see võeti üle. aga rakendamine on üks asi ja ülevõtmine teine asi, nii et praegu komisjon jälgib, kas seda on hakatud ka rakendama. proua Infeldi küsimus. kodakondsus investeeringute kaudu komisjon väga täpselt jälgib neid investeerimissüsteeme, äh, kui antakse kodakondsust investeeringute eest. Euroopa Liidus õigusandluse kohaselt äh, kodakondsust on võimalik anda siis, kui on tõeline äh, suhe siis taotlejal selle riigiga ja jaanuaris kaks tuhat neliteist pandi paika siis kokkulepe investeerimissüsteemi kohta ja need inimesed, kes taotlevad kodakondsust, neil peab olema ka elukoht Maltal ja neil peab olema tõeline suhe Malta riigiga ja komisjon väga täpselt jälgib seda olukorda. mis puudutab korruptsiooni, siis on tõsi see, et äh, iga-aastast korruptsiooniaruannet enam ei koostata, aga me võime teile kinnitada, et korruptsiooni kohta on terve peatükk riikidepõhistes soovitustes, mida koostatakse Euroopa majanduspoolaasta raames. aitäh! nüüd annaksin sõna Daphne Caruana Galizia poegadele. tere tulemast! tere tulemast meie komisjoni koosolekule ja teil on kaks minutit. Thank you very much, madam chair suur aitäh, austatud äh, proua esimees, meil on äh, väga hea meel, et te meile sõna andsite. me ei oodanud seda, mina ja minu vend, äh, me tulime siia sellepärast, et näidata, vaadata, millised on põhiõigused, me oleme põhiseaduslikel alustel esitanud kohtuasja Malta kohtusse, aga meie jaoks on see kõik rohkemat kui ainult meie ema mõrva juurdlus, see on loomulikult kõige olulisem laiem teema, kuid meie iga päev seda rohkem võib tõendusmaterjali kaduma äh, minna. justiitsminister on äh, inimene, kelle kohta meie ema viis uurimise läbi, ka politseijuht äh, on üks selline inimene. ja meie ema uuris väga keerulisi, ema tööd tegi. ei kaoks e-, et seda ei unustataks ning see töö, mida teie siin Euroopa Parlamendis teete, on midagi, mis äh, vähendab äh, seda koormat, mida meie kanname. näiteks teie äh, mm, mustvalgel teie dokumendis kirjas ja seda ei saa eitada. meie ema on nüüd surnud, kuid tema töö, vähemalt teie töö läbi on edasi elanud ning kui teie oma töö lõpetate, siis meie ei lõpeta sellele vaatamata, me jätkame oma tööga, aga see tähendab, et meie töö muutub raskemaks. meie sõnum seetõttu teile on järgmine. meid meie riigist praegu mitte keegi ei esinda, vähemalt eh, mitte keegi poliitiliste parteide juhtkondades, mis on muutunud tagaukseks, mille kaudu sisenetakse Schengeni piirkonda, ei kontrollita passe ja nende kaitstaks. niisiis meie ei ole eksperdid eh, Euroopa Parlamendi töö osas, me ei tea, milliseid instrumente te kasutada saate, te ei saa juurdlusi läbi viia, jah, eh, see on tõsi, aga te saate survet avaldada ja mida rohkem te survet avaldate, seda eh, rohkem peab vastutama minu riigi valitsus ja ka Euroopa komisjon ja see võib endaga kaasa tuua üllatavaid tulemusi. seetõttu me julgustame teid, äh, ärge, viitseminister ähm, ütles, äh, teie olete muutunud ekspertideks äh, selles, mis Maltal praegu toimub, kui ma tahaksin ühte asja öelda, see juurdlus, mis praegu, mitte midagi ja politsei ei tegutse ja see on väga oluline asi välja tuua, eriti kui me räägime, aitäh. suur-suur aitäh teile. meie äh, mõtted äh, härra äh, Bonici äh, äh, on valmis siis vaatama läbi teisi küsimusi ka ja vastama nendele, mida siin ja me oleme palunud ka ülemkohtu esimeest äh, Brüsselisse tulla, et äh, saadikutega kohtuks, me oleme palunud äh, Saksamaalt dokumente Euroopa Liidus ja me oleme ka neid kutsunud meiega kohtuma ja me jätkame kindlasti oma tööd, ma tahaksin ära öelda ka selle, et ainus fakt, ähm, meie külaskäik langes ajale kolmkümmend november kuni esimene detsember ja nüüd mul on väga hea meel, et meile on nüüd teada antud selle äh, viisteist minutit üle aja läinud, ma tõesti tänan teid mõistva suhtumise ja koostöö eest. I give you ma nüüd, äh, meie järgmised külalised, äh, härra Kuustel ja proua Langbak, palun tulge siia võt- ja võtke oma kohad sisse. <laughs> lugupeetud kolleegid, kes ei soovi eh, järgnevas eh, osas kaasa lüüa, siis palun lahkuge saalist. So uh, Francis Goodstelli, kes on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse esindaja ja proua Virginia Langbaki Euroopa Soolise Võrdus-, Võrdõiguslikkuse Instituudist. nagu te teate, siis on äh, moodustatud äh, võrgustik äh, erinevate asutuste vahel. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta iga-aastane aruanne selle võrgustiku tegevuse osas tuli välja. on härra Goodstell valmis tegema meile ülevaate Äh, selle äh, võrgustiku tegevusest eelneval aastal ja siis äh, proua Langvak, praegune võrgustiku juht, saab rääkida selle võrgustiku tegevusest aastal kaks tuhat kaheksateist. Ähm, proua Langpak on täna meiega vahetuses. tervitan kõiki naiste õiguste komisjoni liikmeid, kes on siia tulnud. annan nüüd sõna härra Kuustelile. palun püüdke võimalikult äh, lühidalt teha, et me saaksime natuke aega tagasi äh, võita, mida me eelneva aruteluga kaotasime. palun, teil on seitse minutit. suur aitäh, austatud äh, proua esimees, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, mul on väga hea meel siin täna eh, teie ees kõnelda ja eh, esitada teile võrgustiku eh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tegevuse peamisi punkte ma pean ütlema, et äh, väga suur au oli mul juhtida selle äh, võrgustiku tööd Euroopa narkootikumide narkomaania seirekeskuse nimel ja see võrgustik on äh, olemas sellepärast, et on pragmaatiline vajadus sellise koostöö järele ja funktsioon on loonud selle võrgustiku ja see ei ole olnud vastupidine protsess Äh, ning võrgustiku äh, juhi või eesistuja roll on edendada koostööd, aga äh, teha ettepanekuid ka teemade käsitlemiseks ja ühte teemat ma kindlasti tutvustan teile ka nüüd mõne minuti pärast esimene asi, mida ma tahaksin teile öelda, on sõnum Justiits- ja Siseasjade Ametite direktoritelt. me teame, et see komisjon siin hoiab alati eh, silma peal sellel, et oleks tasakaal eh, rahaliste vahendite ja ametitele tehtavate eelduste ja ootuste vahel ning äh, Mm, ma eeldan, et see võetakse, seda võetakse arvesse ka järgneva mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel, mis on Euroopa Liidu jaoks väga äh, vajalik ja oluline Brexiti järgsel ajastul, aga äh, see on ekstra oluline justiits- ja siseasjade valdkonnas, võttes arvesse neid surveid, äh, mis ähm, Euroopa Liitu kammitsevad. teine asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et üks peamiseks, üheks peamiseks väljakutseks ametitele ja ka Euroopa Komisjonile on tugevdada äh, andmete vahetamist ja koostalitusvõimet ja loomulikult seda vastavalt iga ameti mandaadile, aga võttes arvesse ka äh, uute seadusandlike aktide jõustumist, mis puudutavad isikuandmete kaitset. kuid Äh, selge on ka see, et äh, meie ees on veel väga palju tööd, mis tuleb ära teha, äh, on saavutatud olulisi tehnilisi edasiminekuid eelmisel aastal, me tegime seda ühiselt teiste ametitega. veel üks oluline asi on see, et selleks, et uute mm, väljakutsetega toime tulla julgeolekuvaldkonnas, rändevaldkonnas, on siseste ja väliste kohtude vaheline side äh, ja selle loomine on väga oluline ja koostöö Euroopa institutsioonide ja teiste osapoolte vahel ka oluline ning äh, ametid äh, on esmakordselt koostanud kohtumisi selleks, et tagada tihedam rahvusvaheline koostöö, määramaks ära need valdkonnad, kus oleks võimalik teha tihedamat koostööd ja kus oleks võimalik ametitel rohkem panustada. Need siis kolm, need olid siis kolm peamist sõnumit või kommentaari, mida ma tahtsin teile edastada ja nüüd ähm, veel natukene värskemat teavet, äh, operatiivt sõnumit või kommentaari, mida ma tahtsin teile edastada ja nüüd ähm, veel natukene värskemat teavet äh, äh, operatiivtegevuse valdkonnas valdkonnad. Äh, esimene äh, valdkond puudutab äh, kübervaldkonda ja teine rännet. mis puudutab see, et endiselt on vaja kohandada seadusloomeline raamistik digiajastuga, näiteks Äh, kui Euroopa ametid ja äh, rahvusriikide agendid võt-, võitlevad küberkuritegevuse vastu, mis on piiriülene nähtus, siis on väga keeruline äh, määratleda ära see, millise kohtulik käik asjadele anda. tegelikult edusamme juba on olnud, ametid on valmis oma tehnilist ekspertteadet, teavet pakkuma, selleks, et nende lünkadega toime tulla, me püüame igal juhul nende teemadega tegeleda. Äh, olles seda nüüd öelnud, äh, on samal ajal selge ka see, et meie teemid ja kohalikud korrakaitseasutused äh, peavad saama vajalikud instrumendid oma töö tegemiseks, on tehtud liikmesriigiti olulisi investeeringuid sellesse valdkonda, aga me peame kindlasti selle tööga jätkama lisaks sellele on väga oluline avaliku ja erasektori partnerluse edendamine selleks, et tugevdada dialoogi. on teinud ettepaneku avada oma tehnilised kohtumised tööstussektorile ja teistele ametitele

Äh, nüüd äh, uus spetsialiseeritud ja, ja multidistsiplinaarne koolitus on ka oluline valdkond. me oleme olulisel määral äh, tõstnud koolituste tekstis, oleme me silmitsi väga olulise väljakutsega, meil on vaja veelgi rohkem inimesi koolitada ja neid ei tule koolitada mitte ainult instrumentide ja metodoloogia valdkonnas, vaid ka selles osas, mis puudutab nende juurdepääsu vahenditele, millega nad oma tööd saaksid teha. üks viimane asi veel, me peame teeme aruanne, mille me oleme eelmisel aastal koos Europoliga koostanud, see on ühisaruanne, mis puudutab äh, tumevõrgu küsimust ja esimest korda äh, äh, tuuakse seal välja põhjalik analüüs äh, Äh, mis puudutab äh, seda äh, teemat, oli eelmisel aastal väga palju huvitavaid algatusi, esimene neist oli Frontexi oma. Frontex on siis tulnud välja algatusega koostada toolbox rändevaldkonnas, mis võimaldab lünki kindlaks määrata infovaldkonnas ja sekkumiste valdkonnas. üks uus teema, mille EMCDDA, et siinkohal on väga oluline lähedada ka eksperte, see on väga tähtis, eriti teatud piirkondades. Eh, MCDDA eh, on ilmselgelt kõige vähem selles eh, töös osaline, sest et meie otseselt rändajatega kontaktis ei ole, aga hoolsuskohustust täidaksid. ja ametid et ka aruteludest on tulnud välja asjaolu, et see hoolduskohustus, äh, hoolitsemiskohustus on midagi, mida tuleb laiendada ka ametite mm, töötajatele, ma tean, et ma pean üsna pea lõpetama ja äh, liigun siis edasi viimase punkti juurde, mis puudutas äh, mis puudutab nakkushaigusi, mis puudutab skriinimist ja ravi ja teisi valdkondi ja on ka siseseid suuniseid aga need ei ole näiteks pagulaslaagrites kättesaadavad alati või siis, kui mm, ametite poolt lähetatud personali segumiste ja muu tegevuse kohta toodud, ma ei hakka neid siin eraldi välja tooma ja siin on direktorite grupipilte, mida te saate näha ja e, siin on ka e, kahe erineva peadirektoraadi peadirektorid. E, meie töö on olnud väga kasulik ja vajalik ja see sõnum, mida ma teile edastada saan, on olnud meie võrgustikus esindatud ja see on näidanud, et Mm, võrgustik on nüüd äh, küpseks saanud ning äh, ta on äh, keskendunud sellele konkreetsele ülesandele, nimelt seda tuleb tagada, et ametid täidaksid oma mandaati, teeksid oma ülesandeid Euroopa inimeste hüvanguks. ja mul on nüüd väga hea meel see vastutus anda üle Virginia Langbackile, kes on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi juht mul ei ole kahtlustki, tal on kindlasti kõik äh, oskused ja ka energia olemas selleks, et võrgustikutööd äh, jätkata äh, ning tagada see, et ametid teevad oma tööd. suur aitäh! suur aitäh teile ähm,, härra Kuustel, suur aitäh selle ettekande eest, selle eest, et ajast kinni pidasite. ja nüüd saab sõna proua Langbak. palun, sõna on teil ja palun püüdke ka seitsme minutiga. ma tahaksin kõigepealt äh, mõelda selle viimase pildi peale, mida Alex äh, teile näitas. Äh, kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest, siis me arutasime seda ka oma viimasel kohtumisel. kui vaadata nüüd üheksa ameti direktorit, siis mina olen ainus naisterahvas ja te näete, kui suurel määral on oluline see, et meie tööd arutataks ka näiteks libekomisjoni kohtumistel ma räägin teile nüüd lähemalt sellest, mida uut meie tahame üheksa äh, ametitöösse äh, lisada, aga nagu te võib-olla teate, siis meie oleme ainus äh, amet nendest üheksast, mis ei kuulu libe kompetentsi alla, see kuulub naiste õiguste pädevuse alla, naiste õiguste komisjoni pädevuse alla ning nüüd, äh, kui äh, meie juhime seda võrgustikku, siis äh, ka naiste õiguste komisjon, vähemalt sel ajal, kui meie juhime seda võrgustikku, on ka kaasatud Aleksis rääkis ka sellest, mida ametid on teinud ja loomulikult kõige olulisem asi on see, et me püüame äh, suurendada lisandväärtust äh, mitte ainult parlamendile või komisjonile, vaid äh, ka kasutajatele. ja nagu te teate, siis see on eriti oluline kodanike jaoks Äh, ja meie ametite peamiseks äh, fookuseks on äh, justiits- ja siseküsimused ja ametid on siin olulised, kes teevad julgeoleku vallas tööd ja, ja muu sarnase vallas. meie aga toetame Euroopa Liidu tööd seesmiselt. loomulikult me ei äh, sa öö, omalt poolt toetad võib-olla julgeoleku või rände küsimuses teisi ameteid, kuid meie omalt poolt jätkame selle tööga, millega on juba algust tehtud ja mida mainis ka Aleksi. me teeme tööd ka seetõttu, et me oleme äh, väga väike amet, me oleme kõige väiksem amet, äh, Sipolit on siin mainitud, koolitustegevustega me tahame äh, jätkata ja me tahame koolitustesse kaasata ka soolise statistilise perspektiivi ja soolise vägivalla teema, see on eesmärgiks, mille me oleme endale seadnud lisaks äh, äh, piirihaldus, sisseränne ja nii edasi on teemad, mille kallal tuleb tööd teha. Need teemad ei ole veel äh, lahendatud, see on Euroopa Liidu tegevuses ja ka IT-süsteemide koostalituse tagamise valdkonnas, mida juba mainiti. aga nüüd on küsimus selles, et mida meie omalt poolt saame sellesse töösse panustada ja ma usun, et libekomisjoni jaoks on ka väga huvitav näha seda. kõigepealt see, millised on meeste ja naiste vahelised erinevused, ähm, erinevused sellega seoses, kuidas äh, neid äh, erinevad aspektid mõjutavad, kuidas äh, oleks võimalik paremini erisusi arvesse võtta meetmete planeerimisel. ja meie oleme kokku leppinud, et iga amet ähm, soolistatistikat ähm, on olemas kahte sorti soolist äh, statistikat ja, ja me siis tahame sellega tegeleda. me tahame äh, nendes valitud valdkondades selle aasta lõpus näidata näiteks, kuidas äh, digitaliseerimise. praegusel hetkel on see ähm, Bulgaaria eesistuja ähm, prioriteediks, ka tulevase Austria eesistuja prioriteediks on äh, kindlasti, nad tahavad äh, digivaldkonnaga tegeleda ka soolisest perspektiivist lähtuvalt ja seetõttu on ääretult ja äh, mehi ja me püüame oma töö läbi teile sellest kõigest aimu anda. ja ma olen kindel, et teil ei ole selleks veel aega olnud, kuid ma tõesti tahaksin siinkohal uhkusega välja öelda selle, et kõik ametite direktorid, kaasa arvatud Aleksis, ja kõik äh, meessuste ametite direktorid Lissabonis, kus meil toimus kohtumine, äh, leppisid okei okay., repet, sper că acum toată lumea poate să asculte. Kalmatat korda, ma loodan, et kõik nüüd kuulavad inglisekeelset tõlget mul on väga hea meel, et meil toimub selline arvamuste või infovahetus, kui õigemini asju nimetada ja mul on väga hea meel, et siin on küll meil sooline tasakaal tagatud, mehed ja naised on esindatud. Ähm, ja mõlemad külalised rääkisid meiega eile oma tööst Te mainisite uusi vahendeid, mille abil kuritegevuse vastu võidelda ja ütlesite, et peate leidma uusi äh, vahendeid, mille abil küberkuritegevuse vastu võidelda. ja äh, ma arvan, et teie ette pandud partnerlusmeede on hea, aga sellest üksi ei piisa. kas plaanite muid meetmeid, kas teil on plaanis muid vahendeid selleks, et küberkuritegevust paljastada? mainisite ka töötervishoidu ning sisestandardeid. kas meil on vajalikud vahendid seal ka selleks, et seda teemat uurida? oluline on, et meil ei oleks mitte ainult eeskirjad, vaid ka vajalikud vahendid. ja mis puudutab soolist võrdõiguslikkust, olen teiega loomulikult päri juba enne seda, kui teie Äh, seda mainisite, panin tähele, et soolist võrdõiguslikkust sellel fotol küll ei ole. ja ma toetan ähm, soolist võrdõiguslikkust alati ja antropoloogiliselt ähm, naistel on teatavad kvaliteedid, ähm, kaasasündinud äh, kvaliteedid ähm, ja nad tulevad tegelikult iga teemaga toime loodetavasti siis naisi lisandub veel teie rühma. ja teete koostööd libe komisjoniga tulevikus ka loodetavasti, et meiegi saaksime informe-, informeerida oma koduriikide kodanikke sellest, mida kõike tehakse. Thank you very much for, uh, for both presentation-. vahelise kõikide ametite äh, vahelise koostöö äh, tähtsamale kohale ja muutsite selgemaks, nüüd on selged eesmärgid kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks ja edasisekski tulevikuks. kõik teemad, mida, millest te täna rääkisite, on äärmiselt olulised ning äh, täielikult päri olen ma ka teiega, et me liik-, soolise võrdõiguslikkuse komisjoni kuuluva teemaga. ja siis need mehed, mis peavad olema kõikehõlmavad, teie mõlema arvates, mul on äh, kommentaarid mõlemale, aga võib-olla natukene rohkem Euroopa äh, digitaalsete võimalustega ja äh, pimevõrguga seoses, siis te olete rääkinud ka põhjalikumast analüüsist narkootikumide liikumise üle digitaalsete kanalite abil tõesti reaalsus muutub ja me peame võitlema, kuidas selliste uute tendentside vastu ning peame seetõttu neid paremini mõistma. minu teine kommentaar puudutab äh, narkootikume sulgeda ja nii edasi ja nii edasi. meil peavad lihtsalt olema oma poliitilised meetmed ähm, rände suhtes ja teisest küljest äh, minu meelest on väga vajalik teada ka, kuidas on lood narkootikumidega, sellepärast et meil on vaja selles vallas ka analüüsi, see on ju üks element nende tervisest. muide, narkomaania seirekeskusega, nimelt uute psühhoaktiivsete ainete varase hoiatuse süsteem, kas võiksite täpsemalt rääkida, kuidas toimuvad ettevalmistustööd selles vallas? suur tänu, härra Bonija, proua Hett! suur tänu! selle äärmiselt toreda, äärmiselt hea ettekande eest, teil ei olnudki eriti palju aega paraku, nii kurb kui see ka ei ole. tahtsin mainida ühte asjaolu, mis on seotud pimevõrguga ähm,. olen selle kallal üsna palju tööd teinud ja äh, ma ei, võin siis nüüd rääkida äh, võrdõiguslikkusest, kuna sellest on siin juba palju räägitud soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tegeletakse selle teemaga peamiselt, aga see ei peaks nii olema. igal pool peaks sellega tegelema, olen neliteist aastat siin olnud ja võidelnud kõik need neliteist aastat selle eest, et kõik Euroopa Parlamendi komisjonid tegeleksid ähm, soolise võrdõiguslikkusega. ja äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimused äh, on pärast Lissaboni lepingut äh, küll arenenud, rohkem päevakorda tulnud, äh, aga nüüd paraku oleme jõudnud ummikseisu ning sageli on isegi märgata stagnatsiooni. kolleeg Grapini tõdes, et meil oleks vaja rohkem naisi sellistele kõrgetele ametikohtadele. see ei ole nii kerge kõik naised loomulikult tahavad seda, aga väga raske on sinna pääseda, kui seetõttu me peame kandma hoolt selle eest, et naised peaksid ja peaksime jõulisemalt nõudma, et naised jõuaksid ka kõrgematele juhtimistasanditele. ja kuigi kvootegi ei tohiks täielikult kõrvale heita kui mõtet kui me äh, vaatame soolisuse võrdõiguslikkuse analüüse, siis jah, äh, see ettepanek seda kõikidesse valdkondadesse viia on iseärane, siis proua Langma. ennetustöö, äh, seksuaalse ahistamise ja muidu ahistamise osas. me koop-, kavatseme koostööd teha kõikide Euroopa Liidu ametidega ja meie Euroopa Liidu ametivõimudena eh, lähtume raamistikust. eeskirjad ja menetlused on nüüd juba paigas, aga meie omalt poolt katsume teha nõndanimetatud pehmemat tööd Eh, nagu te ütlesite, meil on näiteks konfidentsiaalsete nõustajate menetlus, kõikidel ametitel on see paigas, aga meie, kuna meie oleme rohkem eh, soolisele võrdõiguslikkusele suunatud, siis meil on olnud rohkem koolitusi ja spetsiifilisemaid treeninguid meie nõustajatele. ja ähm, keskendume näiteks äh, jagamisele nõustajate vahel ja nii edasi ja nii edasi. inimressurss on ka üks võimalus, me valmistame ette oma sisedokumente selle kohta, mis puudutab nagu näiteks teadlike, teadlikku ostmist, äh, naiste ja meeste võrdset tasakaalu sellepärast et äh, tegelikult äh, mõningaid valikuid ei langetata teadlikult, vaid äh, lihtsalt alateadlikult stereotüüpide mõju all. ressurss, uute ressurssidega oleme igal juhul heal teel ja raportist näete ka üksikasjalikumat nimekirja erinevatest tegevustest, ma ei hakka neid kõiki siin praegu üles loetlema. härra Pooni narkootikumid sisserändajate ja pagulaste keskkonnas. kahekümne kaheksandal novembril kohtumine üle neljakümne viie riigi osales praktiliselt viiskümmend riiki, kes pidasid temaatilisi arutelusid rände ja tervisega. kell üksteist alustame hääletusega. aitäh! morning, colleagues. Let's uh, continue our... tere hommikust, kallid kolleegid, jätkame. jätkame tänast koosolekut. päevakorras on meil nüüd äh, hääletused. kõigepealt äh, esimene hääletuspunkt. tegemist on siis lihtsustatud menetlusega libekoordinaatorid otsustasid üheteistkümnenda jaanuari kohtumisel, et äh, sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamine peaks põhinema äh, siis lihtsustatud menetlusel ja nõukogu on valmis vastu võtma siis äh, Äh, rakendusotsus, mis puudutabki sõidukite registreerimise andmete automatiseeritud vahetamise alustamist Portugalis. ja raportööriks oli kolleeg Corrao, teil on võimalus lühidalt sõna võtta. aitäh, proua esimees, hästi lühidalt. nimelt äh, nõukogu on parandanud koostööd liikmesriikide vahel terrorismivastases võitluses ja Portugal saab nüüd võimaluse saada isikuandmeid ja seda siis sõidukite registreerimisandmete andmepankadest. Portugal on väga korrektselt äh, sea-, täitnud riiklikku andmekaitseseadust ja ka muid äh, seadusid ja eelmise aasta detsembrikuus toimusid ähm, konsultatsioonid ning otsustati, et tuleb koostada arvamus. seda oleks vaja teha ainult inglise keeles, sellepärast kasutatigi lihtsustatud menetlust ja ma eeldan, et me saame täiskogul hääletada juba veebruarikuus. mina teeksin ettepaneku toetada seda raportit ja et see automaat automatiseeritud andmete vahetus, et me võtame selle vastu ilma muudatusteta, kas keegi on vastu. kui ei ole, siis äh, me oleme menetluse heaks kiitnud. aitäh. ja nüüd läheme järgmise punkti juurde, mis puudutab siis äh, tsentraliseeritud süsteem isikutele. nii et see on see EKRIS DCN süsteem. raportööriks on on Daniel Dalton, kas te soovite sõna saada? jah, hästi lühidalt, sest ma tean, et kõik soovivad äh, asuda hääletama. aitäh kõikidele variraportööridele. kõik fraktsioonid pidid natukene järele andma ja ma arvan, et kompromisside pakett on nüüd päris hea, nii et aitäh tehtud töö eest ja ootan juba hääletust. aitäh, Daniel Dalton alustagem siis äh, hääletusega. muudatusettepanek nelikümmend seitse, hääletus algas. me hääletame elektrooniliselt, nii on lihtsam. The vote is closed. hääletus on läbi. Rejected. tagasi lükatud. Äh, sada seitseteist hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kas teie masinad toimivad, kas on probleeme? okei okay.. Amendment hundred. sada kaheksateist hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada üheksateist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromissettepanek kümme. hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üks, hääletus algas ja lõppes. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. järgmiseks sada kakskümmend seitse hääletus algas. lõppes tagasi lükatud kuusteist hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromissettepanek üks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. edasi seitseteist, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kaheksateist hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada kolmkümmend seitse hääletus algas lõppes tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa hääletus algas, lõppes, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa hääletus algas, lõppes, tagasi lükatud. sada nelikümmend hääletus algas lõppes vastu võetud. sada nelikümmend üks, kaks, kolm üheskoos, sest nad on ühesugused. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada nelikümmend neli ja sada nelikümmend viis üheskoos, hääletus algas vastu võetud. edasi. kompromiss kaks, hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud. sada viiskümmend kolm, hääletus algas lõppes tagasi lükatud kakskümmend üks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada viiskümmend neli, hääletus algas. lõppes. vastu võetud tagasi lükatud siiski, vabandust. vaatasin juba, mis langeb ära. sada viiskümmend viis, hääletus algab. kuuesaja kuuekümne seitsmega, jah, teil on õigus, hääletus algas ja lõppes. rahvaparteist on üks hääl üle Okay. Will you? I... hästi, avame hääletuse uuesti, hääletus algas sada kuuskümmend kuus ja sada kuuskümmend seitse. The vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromissettepanek üksteist. hääletus algas, lõppes. vastu võetud sada seitsekümmend kaks hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa, hääletus algas, lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend viis, hääletus algas lõppes. vastu võetud kompromissettepanek neli, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada kaheksakümmend viis, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kuus, hääletus algas lõppes, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse hääletus algas. lõppes, tagasi lükatud. edasi, sada kaheksakümmend kaheksa hääletus algas. lõppes vastu võetud kompromiss viis hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada üheksakümmend kolm hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli hääletus algas lõppes vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa ja kakssada koos. hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada üks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kakssada kaks ja kakssada kolm hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada neli ja kakssada viis ühesugused, hääletame koos, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada kuus ja kakssada seitse hääletus algas lõppes, vastu võetud kakssada kaheksa ja kakssada üheksa, ühesugused, hääletus algas. lõppes, vastu võetud kakssada kümme, hääletus algas. lõppes, vastu võetud kakssada üksteist, hääletus algas, lõppes, vastu võetud. kakssada kaksteist, hääletus algas, lõppes, tagasi lükatud kakssada kolmteist. hääletus algas lõppes. tagasi lükatud. kakssada neliteist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss kuus B hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss kuus C hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek kuus D hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada kolmkümmend neli hääletus algas lõppes. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend viis hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend üheksa hääletus algas lõppes. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend seitse hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kaheksa on keeleline muudatus, seda me ei hääleta kakssada kolmkümmend üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada nelikümmend, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada nelikümmend üks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakssada nelikümmend kolm hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kolmkümmend hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada nelikümmend neli hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakssada nelikümmend viis hääletus algas, lõppes. vastu võetud. kolmkümmend üks hääletus algas, lõppes. vastu võetud. kakssada nelikümmend kuus hääletus algas, lõppes vastu võetud. kakssada nelikümmend seitse hääletus algas. lõppes. vastu võetud. edasi kakssada viiskümmend neli hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaks hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada kuuskümmend kolm ja kakssada kuuskümmend neli üheskoos. hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada kuuskümmend viis hääletus algas lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada kuuskümmend kuus, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kakssada kuuskümmend seitse hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaheksa hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üheksa hääletus algas. lõppes vastu võetud. kakssada seitsekümmend, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada seitsekümmend üks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaks, hääletus algas lõppes tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kolm hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli ja nelikümmend üheskoos, sest nad on ühesugused, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kaks, ah, kompromissettepanek seitse, hääletus algas ja lõppes, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa, hääletus algas. lõppes, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaks hääletus algas. lõppes vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kolm hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend neli hääletus algas. lõppes. vastu võetud. nelikümmend kolm hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend viis hääletus algas lõppes. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kuus hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend üheksa hääletus algas, lõppes, ta-, vastu võetud. kakssada üheksakümmend üks hääletus algas, lõppes, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend hääletus algas, lõppes vastu võetud. edasi kakssada üheksakümmend kaks ja kakssada üheksakümmend kolm üheskoos hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. järgmiseks nelikümmend neli hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakssada üheksakümmend neli hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend viis hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada üheksakümmend kuus hääletus algas. lõppes vastu võetud. kakssada üheksakümmend seitse hääletus algas, lõppes, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaheksa hääletus algas, lõppes, vastu võetud. ka-, kolmsada hääletus algas, lõppes vastu võetud. kolmsada üks hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kolmsada kaks hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kolmsada kolm hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. eelarve kaks arvamus eelarvekomisjonilt, hääletus algas, lõppes, vastu võetud. kolmsada kuus, hääletus algas, lõppes, tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksa, hääletus algas, lõppes, vastu võetud kolmsada üheksa hääletus algas. lõppes. vastu võetud. eelarve kolm hääletus algas. lõppes. vastu võetud. eelarve neli hääletus algas. lõppes. vastu võetud. eelarve viis hääletus algas lõppes. vastu võetud. eelarve kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kümme, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kolmsada üksteist, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. eelarve seitse hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kolmsada kaksteist hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. edasi kolmsada kolmteist hääletus algas. esimene osa. ei, siiski teine osa, parandab esimees. või hääletame koos nagunii. kolmsada kolmteist hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kolmsada neliteist ja eelarve kaheksa üheskoos hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. kolmsada viisteist hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kolmsada kuusteist hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolmsada üheksateist hääletus algas lõppes. vastu võetud. nüüd põhjenduspunktid, muudatusettepanek üks hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend üheksa hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kaks hääletus algas. palun hääletage, lõppes. vastu võetud kolm. hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. viiskümmend kaks, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. neli, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. viiskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. edasi viiskümmend seitse, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud. viis kahes osas. esimene osa hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud teine osa hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. kuus hääletus algas. lõppes. vastu võetud. seitse hääletus algas. lõppes. vastu võetud. viiskümmend üheksa hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. kuuskümmend, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kuuskümmend üks, ei, kuuskümmend kolm siiski, kuuskümmend kolm, kallid kolleegid, hääletus algas lõppes. vastu võetud. kompromiss kuus A hääletus algas. lõppes. lõppes. vastu võetud. seitsekümmend üheksa ja kaheksakümmend. kaheksakümmend kuus hääletus algas. lõppes hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend kaks hääletus algas lõppes tagasi lükatud. kaksteist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. üheksakümmend kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. üheksakümmend neli, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada hääletus algas. lõppes. vastu võetud. edasi kolm, sada üks hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. sada kaks. hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada kolm ja sada neli üheskoos, sest ühesugused. hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada viis hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. sada kuus hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada seitse hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada kaheksa hääletus algas lõppes. vastu võetud. sada üheksa hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. neliteist hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada üksteist hääletus algas lõppes. vastu võetud. sada kaksteist hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada kolmteist hääletus algas. lõppes. vastu võetud. viisteist hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada neliteist hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud sada viisteist häälet- ja sada kuusteist ühesugused, hääletame koos, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. ja nüüd hääletame teksti üle muudetud kujul, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd peame veel hääletama ka otsuse üle alustada läbirääkimisi. hääletus algas. lõppes vastu võetud. palju õnne raportöörile! edasi arvamuse projekt, mis puudutab äh, transpordisüsteeme. proua Grapini, kas te tahate midagi öelda? ei, lihtsalt hääletagem, ütleb proua Grapini. kõigepealt kompromissettepanek üks, hääletus algas kas te tahate midagi öelda? ei, lihtsalt hääletagem, ütleb proua Grabini. kõigepealt kompromissettepanek üks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kaks hoopis vajab hääletamist. neliteist neliteist, hääletus algas. kuusteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. vastu võetud kaheksateist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, esim-, kakskümmend üks hääletus algas muudatusettepanek üks, hääletus algas, lõppes. lõppes. tagasi lükatud seitse. hääletus algas. lõppes. vastu võetud, võetud aitäh, kallid kolleegid, koostöö eest. Okay, we are ahead of time. Mrs Kudritska is here. proua Kudritska on kohal, jah? I will ask uh, kallid kolleegid, äh, palun lahkuge saalist, kui te seda soovite. Äh, kui te soovite siia jääda, siis võtke palun istet. me tahaksime jätkata oma tööga, kuna raportöör on meil siin kohal äh, see puudutab iga-aastane Äh, aruanne Euroopa Liidu finantshuvide küsimuses ja äh, pettusevastases võitluses. Yes, you have. kah jätkata. kahekümne seitsmendal juulil aastal kaks tuhat seitseteist äh, Olav avaldas oma iga-aastase aruande Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettusevastase võitluse kohta. see raport hõlmab meetmed, mille liikmesriigid ja komisjon on võtnud pettusevastases võitluses ja räägib nende äh, arvamusega ja sel aastal on proua Kudritska arvamuse koostaja ja tema räägib meile siis oma arvamuse projektist täna. niisiis äh, sõna saab kohe proua Kudritska. ja ma palun, et äh, te jätkaksite oma vestlusi saali ukse taga. suur aitäh! niisiis, Barbara. proua esinaine. tegemist on arvamusega, mis puudutab äh, härra Gilles Barnot ähm, tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulis komisjon tuli välja omapoolse aruandega ja ma usun, et see minu arvamus on oluliseks panuseks äh, resolutsiooni ning arutelusse sellel väga olulisel teemal on äh, mitu erinevat punkti, mida mina arvamuse koostajana pean väga selgelt et Olavi pädevus, pädevusi, Eurojusti ja EPPO pädevusi selleks, et hoida ära pädevuste kattumine huve. EPPO pädevuse küsimuses peab ütlema, et äh, võib-olla nad suudavad äh, on tagada nende sõltumatus ja sellepärast äh, kutsun ma parlamenti üles eh, selles menetluses eh, eh, ei avalda enam Euroopa Liidu korruptsioonivastase võitluse raportit, meile lubati, et iga kahe aasta tagant me näeme sellist raportit või aruannet, aga mina leian, et korruptsioonivastase võitluse seiramine majandusjuhtimise protsessis ei ole piisav, see saadab välja vale sõnumi nendele, kes on teha, eriti kui me räägime karussellpettusest, kus käibemaksuga viiakse piiru teha. ja eh, see tähendab, et Euroopa Liidu eh, finantshuvid saavad kahjustada, iga aastal läheb eh, piiriülene karussell pet-. suur aitäh, proua Kudritska! ja nüüd saab sõna variraportöör proua Kinnitši, palun. suur aitäh, proua esimees. ja ma tahaksin tänada proua Kudritškat temapoolse pühendumise eest. ma olen kõnealuse direktiivi arenguid äh, järginud äh, väga hoolikalt ja ma arvan, et tegemist on väga oluliste arengutega, kui me räägime kriitiliste valdkondade kindlaksmääramisest äh, pettusevastases võitluses, mis kahjustavad Euroopa Liidu huve, finantshuve siis. ja ma, üks PIF direktiiv on vastu võetud ja ähm, lisaks veel Euroopa äh, prokuratuuri äh, alane määrus ja ma arvan, et äh, Euroopa Liit äh, on endale nüüd andnud äh, äh, riiklike jurisdiktsioonide vahel ja ma arvan, et see tegevus on väga oluline. ja loomulikult äh, on lootus, et need uued instrumendid jõustuvad võimalikult kiiresti ja taaskord tuleb öelda, et kahjuks äh, ma loodan, et äh, koostöö äh, läheb hästi ja teised liikmesriigid, kes seda veel ei ole teinud, liituvad ka sellega pea ma tahaksin nüüd rõhutada, et koostööreeglid peavad olema paigas EPPO, Eurojusti ja Olafi vahel, vastu võidelda ja me räägime siin pettusest, mis kahjustab Euroopa Liidu finantshuve, et selles valdkonnas on institutsioonide vaheline koostöö väga oluline nii, mida me peame siis tegema, me peame võimalikult hästi neid ressursse ära kasutama, mis meil on, ja tegema koostööd. ja ma arvan, et nüüd Euroopa tasandil on me, ma olen kindel, et äh, kui me räägime sellel teemal, siis kindlasti kolleegid teevad äh, meiega tihedat koostööd ja selle äh, töö läbi, millesse ma ise ka muudatusettepanekute näol panustan, suudame me omalt poolt panustada eelarve kontrolli komisjoni kol-. aitäh! ka mina tervitan äh, seda arvamuse projekti ja mina olen alati tervitanud ja toetanud äh, kõnelusdirektiivi ja EPPO-d ka ning äh, mina olen olnud ka ähm, meeskonna liige, kes tegi tööd e PPO määruse osas. väga oluline on võidelda pettuse vastu, käibemaksupettuse vastu, karussellpettuse vastu ainult käibemaksu laekumistest saamata jäänud raha. Nüüd on kaetud siis ka käibemaksupettused selles vallas kõrge endiselt ja ma loodan, et komisjon äh, alandab seda pärast oma hinnangu läbiviimist juuliks kaks tuhat kakskümmend. meil äh, arvamuse koostajaga, aitäh! suur aitäh, härra Lopes Aguiar järgmiseks parlamendi eelmise mandaadi ajal ja millega tegeleses Majones just libekomisjon. Cecilia Malmström mm, tegi seda, puudutab äh, liikmesriikide poolt tehtava harmoniseerimist. aga Euroopa kohutavalt suurest summast rahast, äh, mis äh, jääb äh, kõrvale Euroopa Liidu riikide maks- ning saada üle sellest lõhest, mida see kõige olulisusest ja nad on seda endiselt, sellel meelel on nad endiselt ja seetõttu on võimalik ähm, õppida, mis ruumi, mis on jäetud selleks, et äh, katta äh, agressiivset masu, maksuplaneerimist ja maksupettust äh, ja nii edasi. ja et see ähm, pakuks veel tuge laiendatud koostööle, mis lükati käima ja ellurakendamise hindamist ja see hõlmab ka veel pooleliolevaid dokumente Mm, Euroopa prokuratuur olema hea instrumentide pagas, millega tagada liikmesriikide korrakaitseasutuste ja prokuratuuride vaheline koostöö